Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowi- ma kuulutan meie istungi avatuks kahekümne viiendal novembril katkestati istungjärk, mis läheb nüüd edasi. Teie käsutuses on protokoll, kas teil on märkusi protokolli kohta? ei ole märkusi, seega äh, on protokoll vastu võetud ma tahaksin edastada teile mõningad teated enne meie istungi algust. tuletaksin meelde, et esi-, eelmisel neljapäeval võttis esimeste konverents vastu mõningad otsused, homme kell kuusteist leiab meil aset arutelu äh, proua Sidonia Jenševska raporti ja proua Trüppeli raporti kohta ja puudutab see äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta uue eelarve eelnõud ja hääletus äh, leiab aset kolmapäeval. teine informatsioon, homme leiab meil aset arutelu äh, COP kuusteist kliimakonverentsi tulemuste kohta. Cancunis saavutati edusamme meie parlamendi ja päris arvukas delegatsioon osales sellel konverentsil Need kolleegid, kes seal osalesid, on täna meiega siin ja koos proua volinikuga mõtleme me selle peale, kuidas muuta see, kuidas see kokkulepe oleks meie jaoks kasulik ja millised, mida me peame tegema enne Lõuna-Aafrika konverentsi. kahekümnendal, kahekümne esimesel oktoobril saime me teada, milline on Sahharovi, kes on Sahharovi preemia laureaat, see on Guillermo Farinas, kes sai selle preemia. kahjuks on härra Farinasel raskusi jõudmaks siia selleks, et isiklikult vastu võtta see au, auhind ma isiklikult rõhutasin selle tähtsust, ma isiklikult pöördusin kirjaga Raul Castro poole, aga vaatamata kõigele sellele see paraku ei ole võimalikuks osutunud. nii et meil on raskusi sellega härra Farinjase siia saabumisega ja loodame, et proua Ashton võtab selle arvesse seoses Kuuba sidemetega. me loodame siiski, et ta jõuab siia kui ta lähitundidel äh, saab Kuubalt lahkuda, siis jõuab ta õigeks ajaks kohale ka siia. neljandaks äh, tahaksin teile meelde tuletada, et kakskümmend aastat tagasi, kolmeteistkümnendal detsembril kaheksakümne, üheksakümne esimesel aastal kuulutati välja piiramisolukord Poolas ja võimul olev valitsus üritas solidaarsusega lõpu teha sellest ajast on väga palju aega mööda läinud, kuid me mälestame, mälestame alati neid, kes andsid oma elu Vaba Euroopa eest ja viies informatsioon äh, arvesse võttes, milline on olnud härra Blumi äh, käitumine meie eelmisel istungil ja arvesse võttes seda, et ta ei ole äh, kahetsenud seda, mis ta tegi vastavalt artiklile üheksasada viiskümmend kolm, otsustasin ma, et tal ei ole õigust äh, seitsme, ta kaotab seitsme päeva päevarahad, ma teavitasin sellest ka härra Blummi. suur tänu teile tähelepanu eest. nüüd mõned teated kõik see, mis on tavamenetluse raames allkirjastatud, kolmapäeval nõukogu eesistuja äh, allkirjastab vastavat artiklit